vabastataks ning riiklikult sponsoreeritav naiste mõrvamine Iraanis lõpeks. suur aitäh, härra Kelly! härra Kelly oli meie viimane kõneleja ühe minuti kõnede raames ja nüüd läheme siis edasi meie järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on Toomas Manni raport demograafilised probleemid ja põlvkondade vaheline solidaarsus. ja nüüd annan sõna meie raportööril, palun suur tänu, härra president. proua volinik, kallid kolleegid, tööhõivekomisjon andis väga tähtsa signaali demograafilise arengu puhul. esimest korda on välja töötatud ühine pakett vanade ja noorte jaoks. tegemist on täiesti uue lähenemisega. me liigume üksteise suunas, mitte ei liigu üksteise kõrval. ja selleks, et meil oleks stabiilne alus, peaksid liikmesriigid põlvkondade bilansse koostama. niimoodi oleks võimalik rahavoogusid erinevate põlvkondade jaoks paremini ette ennustada statistikaametitel oleks siis lihtsam ette ennustada, kui suured on maksutulud, kui palju kulub vahendeid põl-, pensionite maksmiseks ja nii edasi. esimest korda oleks võimalik seaduslikult ka ette ennustada, mida, kui palju me soovime kulutada ja millised on erinevate arengute kõrvalmõjud. kõik liikmesriigid, kõikides liikmesriikides Euroopa Liidu tasandil tuleksid sellised nõuded siduvalt sisse viia. ja ka pensionite osas on meil lõpuks täiesti selge lähenemine, meil ei ole vaja Euroopa tasandil ühtset pensioniiga, vaid arvestatakse lihtsalt äh, piiridega. vanemaid töövõtjaid ei tohi sundida lõpetama tööd ainult sellepärast, et suvaliselt on paika pandud mingi pensioniiga. ka Euroopa Kohus oma oktoobrikuu kohtuotsuses ütleb, et sunniviisiliselt ei tohi mitte kedagi pensionile saata. pensionärid võivad äh, kandideerida töökohtadele ja neid ei tohi diskrimineerida nende vanuse tõttu. vanade kodanike jaoks soovime me Euroopa paketi nimega viiskümmend pluss. aastaks kaks tuhat kakskümmend tuleb saavutada kolm eesmärki. esiteks, tööhõive kvoot üle viiekümnenda aastate hulgas peaks tõusma üle viiekümne viie protsendi. teiseks, eelpension ja eelpensioni rahastamist tuleb Euroopas vähendada ja kolmandaks, liikmesriigid peavad leidma vahendeid üle kuuekümne aastastele inimestele selleks, et nad saaksid jääda kauemaks tööturule samas tuleb mõelda ka noortele inimesele, kes on skaala teises otsas. meil tuleb ka noortele leida tagatise. kõikidele noortele tuleb äh, Äh, pakkuda töökohta pärast seda, kui nad on maksimaalselt neli kuud olnud töötud või neile tuleb pakkuda äh, koolitust. Äh, me peame toetama, kuid toetamine ei saa olla ainult ühes suunas, kui noortel ei ole piisavat kvalifikatsiooni, tuleb neile anda võimalus seda kvalifikatsiooni omandada selleks, et neil oleks võimalik tööturule siseneda. mul oli väga hea meel, et Euroopa Komisjon on juba ühe minu nõude minu raportist üle võtnud. paar nädalat tagasi, kui me kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kuulutasime aktiivse vananemise aastaks ja see on tõesti õigeks signaaliks õigel ajahetkel. kahjuks ei olnud meil võimalik äh, rohkem diskrimineerimisvastaseid nõudeid sisse viia, näiteks nagu kindlustuste sõlmimisel, autode rentimisel või puhkusereiside broneerimisel. tundub, et siin bürokraatia suureneb ja ei lähtuta põhimõttest, et inimesi ei tohiks tõrjuda sellepärast Rahvapartei on välja töötanud alternatiivse resolutsiooni ettepaneku, kus ei ole neid nõudeid. muidu on, olime me tööhõivekomisjonis ühel nõul, et meil oli terve rida ühiseid ettepanekuid ja kakskümmend kaks kompromissi, ehk me jõudsime kokkuleppele. tänan kõiki kolleege ka teistest fraktsioonidest nende konstruktiivsete ettepanekute ja konstruktiivse koostöö eest. meil on võimalik vanad ja noored ühise laua taha tuua ma loodan, et selle raportiga õigluse kohta põlvkondade vahel teeme me suure ja tähtsa sammu edasi, aitäh! suur tänu, härra Mann! ja nüüd on terve rida kõnelejaid soovinud sõna vaba mikrofoni raames ja annaksin sõna kõigepealt härra Kellile. aitäh! tahaksin tänada härra Manni selle eest, et ta juhtis meie tähelepanu väga olulisele teemale. ma arvan, et äh, vanemad, eakate seisukohalt on kõige olulisem see, et me muudame suhtumist pensionisse ja töösse. Äh, pensionile minek peaks toimuma järk-järgult, vabatahtlikult üks inimene tuli minu juurde kaks nädalat tagasi ja ütles, et ta läks pensionile, noh, ma ütlesin, et noh, siis te olete kuuekümne viie aastane, ta ütles, et ei, ma ei ole, aga mind lihtsalt sunniti pensionile minema. E, nii, ma arvan, et on väga oluline, et inimene saaks pensionile minna siis, kui ta ise tahab e, ma arvan, et Euroopa Liit toetus ja, ja Iirimaal eriti on eakad inimesed just kõige halvemas olukorras olev äh, elanike grupp, seda osalt panganduskriisi pärast ja osalt ka sellepärast, et kui nad tõesti tahavad veel tööd saada, siis nad peavad minema lihtsalt välismaale, tööd ei ole, nii et, et meil on vaja innovatsiooni ja härra Manni soovitus, et kui noored on näiteks tööd täidetud teatud äh, kuud, siis neile peaks kohustuslikus korras tööd andma. aitäh, härra Kelly. proua Blinkevitš-Juute, palun. suur aitäh. suur aitäh, härra president, tahaksin tänada raportööri. ma olen paljude punktidega siin täiesti nõus eriti soli-, põlvkondadevahelise solidaarsuse osas, kuid kui me räägime vanematest inimestest, siis ma tõesti ei arva, et me peaksime täiesti ära kaotama eelpensioni. inimesed valivad selle variandi teinekord seetõttu, et neid selleks sunnitakse ja kui me mõtleme võimalikele tagajärgedele, praeguses majanduskriisi olukorras, siis äh, tegelikult äh, eelpension on ainus variant nendele vanematele inimestele, kes niikuinii oma tööst oleks ilma jäänud. pensionimäärad äh, erinevad riigiti ja me peaksime arvesse võtma kõikide riikide praktikaid ja mitte valima meetme, mis peaks sobima kõigile. Uh, proua Linn, ma tahaksin tänada Toomas Manni selle töö eest, mida ta on teinud, meil oli komisjonis tõesti väga hea koostöö, mul on väga hea meel, et minu muudatusettepanekud läksid komisjonis läbi. me peame äh, leppima sellega, et äh, või tunnistama seda, et paljudes liikmesriikides eakaid koheldakse äh, halvasti Äh, vana, vanemaealisi inimesi kuritarvitatakse, aga selliseid eakate diskrimineerimise näiteid on veel teisigi, näiteks eakate diskrimineerimine töökohal ja seetõttu mul on väga hea eh, meel, et selles raportis kutsutakse äh, kahe tuhande kümnenda aasta tööhõive direktiivi korralikule ellurakendamisele. mul on väga hea meel, et et minu äh, muudatusettepanek, mis puudutab kohas, kohalikku pensioni, kohustuslikku pensionile minekut, läks läbi väga vale on sundida äh, eakaid inimesi töötamast äh, loobuma, kui nad tahavad töötada ja suudavad seda teha. samuti tuleb avaldada survet nõukogule, et nad äh, lõpetaksid horisontaalse direktiivi blokeerimise, mis puudutab kaupu ja teenuseid, sest seal käsitletakse muuhulgas ka vanuselist diskrimineerimist. vana, eakatel inimestel on samasugused õigused nagu teistelgi. ja mul on hea meel, et Rahvapartei muudatusettepanek ei läinud läbi, aitäh! härra Jaar jah, härra Jaar saab nüüd sõna. suur tänu, härra president, õnnitlused härra raportöörile, härra Mannile suurepärase raporti eest. põlvkondadevaheline õiglus on tõesti väga tähtsaks märksõnaks ükskõik millises ühiskonnas. me ei tohi lasta ühelgi põlvkonnal röövida ära teise põlvkonna võimalusi see on perekondades täiesti loogiline ja tavaline, ühiskonnas on seda aga raskem tagada. kui üks põlvkond võtab laenu, siis teine peab need tagasi maksma, kes kõik maavarad ära kasutab, jätab teised tühjade kätega, nii et see on konflikt, mis tuleb lahendada ja seepärast on ka väga tähtis, et me iga direktiivi puhul mõtleksime ka põlvkondade vahelisele õiglusele ja see raport on väga õigeks sammus õige, õigeks sammuks õiges suunas. suur tänu ja nüüd härra Figo-, proua Figureido. kas soovisite sõna, te olete mul vähemalt nimekirjas? kui mitte, siis saab sõna kolleeg Benova. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Uh, Eh, problematika mezigenerační. suur tänu, suur tänu, härra president. põlvkondadevaheline solidaarsus on väga hästi ära kirjeldatud meie raportööri poolt tema esitatud raportis. väärikas pensioniiga ja ka väärikas pension tuleb tagada kõikidele vanadele inimestele, ükskõik millisel ajahetkel. seetõttu lõige üheksakümmend kujutab endast ette, eh, kujutab endast probleemi, sellepärast et siin räägitakse pensionisüsteemide asendamisest eh, fondide süsteemiga. meil on probleeme erasektori pensionifondidega, mis on viimase paari aasta jooksul sattunud kriisi ja kaotanud tihti rohkem kui kakskümmend protsenti oma väärtusest. pensionifondid pidid äh, maksma, äh, pidid ära müüma oma osakud selleks, et üleüldse vee peale jääda fondi, pensionifondid on finantstooted suurte riskidega ja me ei saa eeldada, et inimesed äh, saavad ka palka, saaksid pensionid ka vananedes. ja nüüd saab sõna härra Mikulašik. suur aitäh demokraat-, demograafilised muutused äh, mõjutavad vanuselist püramiidi. üks koma viis last on Euroopa Liidus keskmiselt äh, inimestel, meie sündivus on üks madalamaid maailmas. mina äh, näen probleeme selles, et ühiskonnas ei soodustata laste saamist. väga raske on ühte soovitada töö ja pereelu, sellepärast meil on vaja maksusoodustusi et inimesed äh, lapsi saaksid. samuti äh, peaksime toetama aktiivset vananemist, see tähendab, et lõpetaksime vanuselise diskrimineerimisega tegelikkuses. ma tervitan aktiivse vananemise poliitikat, mis aitab inimestel kaitsta oma tervist, osaleda ühiskonnaelus ja töös ning äh, elada põlvkondadevahelise solidaarsuse vaimus. ja nüüd saab, saavad sõna kaks Rumeenia kõnelejat, proua Pass-. suur aitäh! noorte ja vanade inimeste probleem on tõeline, väga aktuaalne, neil on raskusi töö leidmisega ja selline põlvkondadevaheline konflikt on üks kõige suuremaid Euroopa Liidu ning liikmesriikide poliitika väljakutseid järgmistel aastatel. Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärk ähm, saavutada see et, et seitsekümmend viis protsenti inimestest oleksid äh, tööl, äh, tähendab loomulikult suurt edasiminekut õiges suunas. Euroopa Komisjon ja samuti ka nõukogu peavad kasutama sellist põlvkonnapõhist lähenemist oma näitajate väljatöötamisel, see Eurostati sellist lähenemist tuleks kasutada kõikidel liik-, kõikides liikmesriikides. tahaksin õnnitleda härra Manni, et ta on suutnud oma raportisse sisse võtta mõned väga äh, huvipakkuvad äh, ettepanekud, näiteks nagu noorte garantii ja samuti viiskümmend äh, pluss pakett suur aitäh, nüüd palun härra Luhan. suur tänu järgmiste aastate jooksul peale selle, et meid mõjutab majanduskriis, peame silmitsi seisma ka tohutute väljakutsetega. ja üks kõige väljapaistvamaid neist on demograafiline muutus. ja see, et mõned liikmesriigid ja mõned piirkonnad jooksevad lihtsalt inimestest tühjaks. Euroopa Liidul on siin väga oluline roll, kui ta tahab tagada tingimused, et kodanikke mõjutaks see võimalikult vähe. see tähendab, neid toetades vastavalt nende vajadustele, mis, mida on täheldatud läbi erinevate finantsinstrumentide ja seda saab teha läbi struktuurifondide või teiste vahendite. selleks, et nende väljakutsete vastu võidelda, peame eriti suurt tähelepanu pöörama noortele inimestele ja nad tuleb kaasata ülejäänud ühiskonna ellu, me peame oma noor, noortesse inimestesse ka investeerima, peame pakkuma neile võimaluse äh, Äh, ennast harida ning leida töökoht ja ühtlasi peame neid motiveerima selleks, et nad hakkaksid ettevõtjateks. sel viisil saavutame selle, et noored on kaasatud meie ühiskonda ja et nad võitleksid ühtlasi ka sündimuse vähenemise ähm, tagajärgede vastu. ja nüüd saab sõna volinik Malmström suur aitäh, president, lugupeetud saadikud, kõigepealt tahaksin tänada härra Manni selle väga hea raporti eest, mis annab väga põhjaliku ülevaate nendest probleemidest, mis meie ees demograafia vallas seisavad. komisjon on äh, väga rahul sellega, et raport juhib äh, tähelepanu strateegiadele, mis aitavad liikmesriikidel ja Euroopa Liidul valmistuda rahvastikuga vananemisega toimetulemiseks. raportis äh, Äh, pakutakse välja väga palju praktilisi lahendusi, äh, noorte tagatis äh, viiskümmend pluss, tööhõivepakett ja palju teisi algatusi samuti on raportis väga palju huvitavaid ettepanekuid, mis puudutavad põlvkonnadevahelist solidaarsust, sest nagu te juba ütlesite, see on eesmärk, mis Euroopa Liidul peab olema nüüd, kui meil on Lissaboni leping. nagu te teate, komisjon on vastu võtnud selles valdkonnas juba kaks algatust rohelise raamatu pensionite kohta, millele järgmisel aastal jälgib ka valge raamat ning samuti oleme vastu võtnud ettepaneku, mis tugineb teie ettepanekule, härra Mann, kuulutada aasta kaks tuhat kaksteist aktiivse vananemise aastaks. me oleme tutvunud Euroopa demograafia raportiga, äh, mis toob välja siis äh, peamised muudatused demograafia vallas ja äh, näitab ka seda, kuidas on majanduskriis mõjutanud liikmesriikide võimet rahvastiku vananemiseks valmistuda Euroopa Liitu ootavad ees väga põhjalikud vana, äh, vanuselised muutused, äh, beebibuumi põlvkond jõuab pensioniikka ja need põlvkonnad, kes tööturule tulevad, on palju väiksemad ja äh, nende inimeste taust on tihtipeale erinev, nad on, tulevad sisserändajate peredest ja see kõik tekitab probleeme liikmesriikidele Eh, väga raske on saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat, kui me oma eh, alakasutatud demograafilist potentsiaali ära ei kasuta, see tähendab, me peame edendama aktiivset vananemist, parandama tööturul noorte inimeste olukorda, integreerima sisserändajaid, nende järeltulijaid paremini, edendama tööjõu liikuvust ning eh, so perekonna ja tööelu ühtesobitamist. ning me loodame komisjoni poole pealt, et parlament meid selles suures töös aitab ja toetab, aitäh! aitäh, volinik! kolleegid, küsin, arutelu selles punktis on nüüd lõppenud, hääletus toimub homme. ja nüüd läheme meie viimase päevakorrapunkti juurde täna